kallid kolleegid, me peaksime pihta hakkama. tere tulemast meie tänasele komisjoni istungile ja alustagem päevakorrapunktist number üks, päevakorra vastuvõtmine. kas kellelgi on midagi selle vastu, et me selle praegusel kujul vastu võtame? ilmselgelt ei ole kellelgi vastuväiteid ja seega ongi siis see päevakord vastu võetud. päevakorrapunkt number kaks, protokollide kinnitamine. meie komisjoni üheteistkümnenda juuli ja neljanda septembri protokollid on dokument, istungi dokumentidele juurde pandud. kas kellelgi on juba praegu midagi öelda nende protokollide kohta? tundub, et mitte, sellisel juhul teen ma ettepaneku, et äh, peame me need siis vastuvõetavaks, kui tänase istungi lõpuks keegi ei esita muudatusi. ja olete sellega nõus? suurepärane, nüüd äh, päevakorrapunkt number kolm juhataja teadaanded, kõigepealt äh, tänased äh, keeled äh, prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, portugali, tšehhi, eesti, ungari, poola, sloveenia, bulgaaria ja rumeeni keeles on täna pakutud tõlge. härra esimees, proua esimees ütleb, et neid ette vuuristada on päris raske, aga Läheme edasi, meie koosolek antakse üle ka internetis täna ja koordinaatorite järeldused neljandast septembrist veel. Need saadeti teile viiendal septembril emaili teel ja on seega kuivõrd seitsmendaks septembriks, mis oli tähtaeg, ei ole esitatud kommentaare, loeme need sellega vastuvõetuks ehk teisisõnu siis koordinaatorite järeldused on vastu võetud. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, kolleegid, läheme hääletuste juurde, meil on kaks äh, arvamust äh, siin äh, täna hääletusel kõigepealt meie arvamus algatusraporti osas, mis puudutab Euroopa Liidu kodakondsust aastal kaks tuhat seitseteist ja sellega seotud aastaaruannet ja kodanikuõiguste tugevdamist demokraatlike muutuste liidus. juhtivkomisjon on petitsioonide komisjon. Kristiina Libatska on meie arvamuse koostaja. Kristiina, kas sa soovid midagi siia lisada, enne kui hääletuse juurde läheme? ei, sellisel juhul võimegi kohe minna hääletuse juurde. ja muudatusettepanek number üks, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number kümme järgmisena, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, kolleegid, eh, väga palju erapooletuid tundub mulle, nii et muudatusettepanek number kümme, kontroll hääletus lõppenud. üsna selge tegelikult, viisteist poolthäält, kolm vastuhäält, seitse erapooletut. see kümnes muudatusettepanek on sellisel kujul siis vastu võetud. nüüd muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu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 vastu võetud. muudat-, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu võetud. kontrollime palun. hääletus on avatud. kolmekümne kaheksandat hääletame. hääletus on lõppenud. viisteist poolt, üheksa vastu, üks erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus, arvamuse eelnõu, hääletus on lõppenud, kakskümmend neli poolt, kaks vastuhäält, keegi erapooletuks ei ole jäänud, äh, seega suure enamusega vastu võetud, äh, tunnustus meie arvamuse koostajale. ja nüüd Kristiina, palun. suur tänu. kui lubate, siis ma praegu võtaks küll sõna. ma tahan tänada kõiki kolleege suurepäraselt sujunud koostöö eest, aitäh variraportööridele, aitäh sekretäriaadile, aitäh kõikidele assistentidele, hea meel oli teiega koostööd teha. aitäh! suur tänu ka sulle, Kristiina selle tehtud töö eest. see oli arvamus, mis leidis väga paljude kolleegide toetuse, suure enamuse toetuse. ja nüüd siis järgmine hääletus, jällegi arvamus ka algatusraporti juurde Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine vastutav komisjon on tööhõivekomisjoni ja meie arvamuse koostajaks on Julie Ward, kas Julie soovib midagi öelda, ei? sellisel juhul läheme kohe hääletuse juurde. proua esimees ütleb, et inglise tõlget ei ole nüüd tundub, et toimib, suurepärane. Julie, kas sa sooviksid midagi öelda? Julie, kas sa tahad midagi öelda? ei. sellisel juhul lähme hääletuse juurde muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud,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 vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime ja muudatusettepanek kolmkümmend üheksa. hääletus on lõppenud. üksteist poolt, neliteist vastu, tagasi lükatud, ma vabandan, ütleb esimees. muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek äh, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek nelikümmend kuus koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt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 kuuskümmend kaheksa, vabandust, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus. hääletus on avatud. lõppenud kakskümmend kuus poolt, mitte keegi ei olnud vastu, üks erapooletu, õnnitlused meie arvamuse koostajale. kui äh, alati läheks kõik nii sõbralikult äh, selles komisjonis, äh, no tegelikult tihti läheb ka, Julie Ward palub sõna. Sorry, when I was um, waving my arms earlier it's because kui ma varem lehvitasin, siis sellepärast, et inglisekeelne tõlge ei tulnud läbi korraks, nii et ma ei teagi, mida Petra minu kohta ütles, kindlasti midagi suurepärast. aga tahaksin tänada kõike selle eest, ma arvan, et on väga oluline, et Euroopa Liit on liidri rollis ning annab endast parima selleks, et puuetega inimesi aidata. seda iseäranis ajal, kui puuetega inimeste õigusi ei austata, kui neid seatakse küsimärgi alla ning neid kiusatakse taga ühel, nii ühel kui teisel kombel. niisiis, mul on väga hea meel, et me saavutasime nii suure üksmeele. aitäh! ja, vielen herzlichen suur tänu ka sulle selle tehtud töö eest, selle algatusraporti kallal ja ma loodan, et eh, juhtivkomisjon võtab meie arvamuse ka arvesse. aga nüüd eh, päevakorrapunkt number kuus. ma paluksin kõigil neil, kes eh, saalist tahavad, peavad või soovivad lahkuda, tehke seda palun nii vaikselt kui võimalik järgmisena meie arvamus äh, raporti kohta, mis puudutab järgmist mitmeaastast finantsraamistikku ja kahekümne, kahekümnenda aasta järgset mitmeaastast finantsraamistikku. Helga Trüppel on meie äh, raportöör, arvamuse koostaja. seitsmeteistkümnes oktoober kell üksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. neljandal detsembril hääles, hääletame ja nagu ikka taolistes küsimustes, on äh, eelarvekomisjon juhtivaks komisjoniks. Helga, annaksin sulle nüüd hea meelega sõna viieks minutiks, et sa oma mõtteid meiega jagaksid you. Know that... suur tänu, Petra, kallid kolleegid, nagu te teate, mitmeaastane finantsraamistik on üks kuum, kumimaid teemasid Euroopa Liidus. me räägime tulevikust pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, kui Ühendkuningriik on tõenäoliselt äh, lahkunud, võib-olla nad mõtlevad küll ümber, millest oleks, mis oleks küll tore, aga kui nad lahkuvad, siis tõesti kümme miljardit eurot jääb puudu ja me ei tea, kuidas seda täita. järgmised läbirääkimised kujunevad veel raskemaks kui eelmise aastakümne läbirääkimised. mina olen olnud selles töös osaline ning äh, ma võin rääkida, et see protsess on tõesti väga väga raske. me peame olema valmis et jõuda lähend-, lahenduseni, kui nõukoguga meie komisjonis, siin komisjonis tahame rohkem vahendeid, värskeid uusi vahendeid hariduse jaoks, Euroopa solidaarsuse jaoks ning seetõttu esitan omalt poolt ka konkreetsed ettepanekud. järgmised mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimised on hoopis uutes oludes meie Euroopa Liidus, nagu ma ütlesin, esimest korda üks liikmesriikidest lahkub Euroopa Liidust, kui ei toimu uut rahvahääletust, aga sellest pole siiani midagi kuulda olnud. nii et igal juhul me peame arvestama praegu sellega, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust. Brexit on Euroopa Liidu poliitilise tegevuse rahastamiseks väljakutse ja samal ajal ka võimalus. me peame läbi viima reformid, mida on Euroopa Liidu eelarves olnud vaja juba kaua, ka tulude osas, rääkimata kuludest. nii et äh, me peame rääkima sellest, äh, kuhu rahad lähevad ja kust need rahad tulevad, äh, uued omavahendid, finantstehingumaks, keskkonnamaks on ühed, on, on oma võimalused ja Monti raportiga on vähemalt võimalus reformima asuda ja Oettinger on ka reformi valmis, vähemalt lootust on rohkem kui varasematel aastatel meie Euroopa Liit on seisnud silmitsi mitmete kriisidega viimastel aastatel ja selleks on vaja Euroopa tasandi reaktsioone. eurokriis, noorte tööpuudus, uued julgeolekuväljakutsed, pagulaste tulek Euroopa Liitu ning populismi tõus kõikide nende teemadega tegeleme ka kultuurikomisjonis, sellepärast et me räägime radikaliseerumise vastasest võitlusest, kaasavast äh, poliitilisest tegevustest äh, noorte suunal ja ka täiskasvanute suunal. me peame kultuuri ning äh, hariduse vallas midagi ära tegema, sellepärast et siseturg ei ole ise nii suure külgetõmbejõuga ja uued algatused Euroopa Liidu tasandil, mis töötati välja kriisi tingimustes, peavad kajastuma ka tulevases finantsraamistikus ning äh, järgmistel Euroopa Liidu valimistel peame kaitsma Euroopa Liitu kui poliitilise valgustuse projekti väga ja me peame toonitama seda, et kahekümne esimesel sajandil me peame suveräänsust koondama ja mitte pöörduma tagasi ainult rahvusriigi eraldatud põhimõtte juurde, see oleks vale lähenemine ning me peame veenma oma kodanikke, et me peame ühiselt tegutsema, siis on Euroopa Liit tugevam, parem, loomulikult lähimuspõhimõte ega ei kus, kao kuskile, aga suurtes küsimustes peame koostööd tegema ja seetõttu on kultuur ja haridus väga tähtsad hoolimata sellest, et pikkuselt on see arvamus piiratud, püüan ma oma arvamuse projektis äh, kõiki neid eriasjaolusid arvesse võtta ning rõhutada meie seisukohti, me tahaksime hariduse, kultuuri ning teadusuuringute vallas Euroopa Liidu projektidele rohkem rahasid taha. Äh, need teemad on populaarselt ning äh, toovad lisaväärtust Euroopa tasandil, Erasmus pluss on Euroopa projektidest siiani kõige odu-, edukam. Euroopa solidaarsuse algatus samuti. meil toimus sel teemal täna ka kuulamine, see on jällegi üks tippprojekt, mis on olnud väga edukas populism tõstab üha rohkem pead, rassism, vägivaldne äärmuslus samuti ning sellest lähtuvalt peab meil olema avatud ühiskonna põhimõtte tugevamatel jalgadel kui kunagi varem. teiseks, me peame vastama adekvaatselt pagulaste väljakutsele meie vastuvõturiikides ning haridusel ning kultuuril on selles tähtis roll. see peab kajastuma ka kultuuriprogrammide ülesehituses, me peame olema ambitsioonikamad, me peame veenma oma kolleege ja peame veenma ka nõukogu, et see on õige suund, kui me tahame kodanikega paremat sidet saavutada ja see on üks oluline osa ka kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valimiskampaaniast. peame ka inimeselt inimesele mõõdet äh, välisasjades äh, tugevdama äh, loomingulise Euroopa ja Erasmus plussi kaudu, sellest oleme rääkinud põhjalikult meie komisjonis ja ka täiskogus. neljandaks peame ka kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kiiresti vastu võtma, et ei, me ei takistaks programmide elluviimist, head juhtimistavad, bürokraatlike, tehnokraatlike probleemide vältimine, tegutsemine nagu kord ja kohus. aitäh! jaa, suur tänu, Helga, selles kontekstis veel üks äh, lisainfokild äh, niinimetatud klusterkohtumistest, mis äh, eelmistel nädalatel on komisjonis aset leidnud, nimelt komisjonide esimehed kohtuvad volinikega ja pärast terve volinike kolleegiumiga ja see puudutab siis täpsemalt järgmise aasta tegevust, töökava ja mulle jäi vähemalt selline mulje, et kõigepealt komisjon on aru saanud sellest, et need konkreetsed ettepanekud tööprogrammi kavatsevad äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal esimeses kvartalis need esitada ilma numbriteta, ma saan aru, et sellest on komisjon saanud aru, ma küsisin selle asja üle ka Oettingari käest, ta ütles ja, ja saime aru, et see on oluline, et teie üldse saaksite oma tööga pihta hakata esialgu siis ilma numbriteta, konkreetseteta, aga et vähemalt me näeksime mingisugust struktuuri ja teine, mis äh, ilmselt on äh, ka kohale jõudnud ja ku-, mille puhul äh, on komisjon ilmselt ka meie liitlane, nimelt Erasmus pluss programmi vahendite osas. mitu volinikku on nendes kohtumiste voorudes sellele viidanud ja ma loodan, et konkreetsed ettepanekud tulevad ka ja et ei ole tehtud ainult suuri sõnu, aga ma olen küll üsna veendunud sellest, et et komisjon meid toetab, aga lõppkokkuvõttes tuleb loomulikult veenda selle investeeringu mõttekuses tulevikku ka nõukogu. ja ma arvan, et see kindlasti oli väga oluline info teie jaoks, mis nendest klustri kohtumistest sai ja nüüd annaksin sõna variraportööridele ja esimesena härra Zdrojevski, kes saab kaheks kolmeks minutiks sõna. Pani przewodnicząca, szanowne koleżanki i koledzy. daamid ja härrad, oleks e, olnud tore, kui ma saaksin e, nõustuda sellega, mida ma olen siin kuulnud, e, pigem kui keskenduda sellele, mis on dokumendis. mul on äh, tunne, et me jääme liiga tagasihoidlikuks sellistes tähtsates küsimusteks. meie jaoks on kõige olulisem võidelda stabiilse eelarve eest. meil on vaja stabiilset ja suuremat eelarvet. ja me ei taha, et oleks mingisugust mingisuguseid viivitusi mak-, maksete küsimuses, me peaksime nõudma jõuliselt, et Erasmus pluss jääks alles. nagu äh, meie esimees ütles, Erasmus pluss, äh, sellest ei saa üle ega ümber. see on äh, meie kuvandi oluline osa ja meie nähtavuse suurendaja. nii et me peame igas kontekstis toonitama, et ükskõik, mis ka ei juhtuks, kärpemeetmed, Brexit, ükskõik mis, Erasmus plussi vahendeid ei tohi vähendada. siis loominguline Euroopa loomingulise Euroopa programm ei ole mitte ainult hea meie arvamuse punkti kaks eesmärkide äh, saavutamisele kaasaaitaja, vaid ka võimalus rõhutada, et kultuur on valdkond, kus äh, luuakse midagi. et tegemist on äh, tegelikult ka majandusliku eduloo potentsiaaliga. seegi peaks meie arvamusest välja tulema. kolmandaks, pidage meeles seda, et seisame silmitsi finantsraamistiku aruteluga ja praegu oleks õige aeg nõuda, et meie programmid oleksid tugevamatel jalgadel ja paigutatud paremini. sageli äh, on nad killustunult paigutatud erinevatesse eelarve osadesse, me peaksime nõudma, et neid koondataks paremini, siis paindlikkus sageli juhitakse tähelepanu asjaolule, et kultuuri, hariduse, spordi, turismi valdkonna projektid ja programmid on äh, eelarves paigutatud nii, et äh, väga raske on saada äh, rahasid sellistele programmidele, nagu näiteks Euroopa pärandiprogramm. finantsvahendeid tahetakse ära võtta ka isegi loomingulise Euroopa programmilt. Brexiti valguses tuleb toonitada, et Brexit ei äh, tohi õõnestada meie programmide rahastatust, aga äh, me peame kandma hoolt ka selle eest, et äh, Brexit ei muudaks kultuurivaldkonnas tegevate inimeste olusid halvemaks sotsiaalkindlustuse valdkonnas äh, ja üldise tööraamistiku valdkonnas. sellega võivad ju kaasa tulla täiendavad finantskulud. maksete probleem, äh, maksed on tavaliselt kõige raskem teema loomesektori jaoks. tegemist on sageli väikeste üksustega, kes ei äh, saa krediiti, et oma tegevust tagada ja seetõttu on äh, igasugused viivitused maksetes äh, nende jaoks väga valusaks hoobiks. ja lõpetuseks, äh, ka menetluslik kord peab olema kontrolli all. suur tänu, Luigi Morgano, palun. Eh, grazie, grazie, president. suur tänu, lugupeetud esimees kahe tuhande kahekümnes aasta. pärast seda on meie mitmeaastane finantsraamistik teistsugune ka põhiseaduslikust seisukohast ja meie prioriteedid peavad hästi välja tulema. Euroopa avalikud hüved aitavad meid edasi. see, mida ütles kolleeg Trüppel on õige, meie peame kuidagi võitlema neonatsismi, populismi vastu ning äh, selle vastu, et inimesed lihtsalt ei mõista, mida see Euroopa endast kujutab. Juncker oma raport, oma äh, Euroopa, kõnes Euroopa Liidu olukorrast juhtis tähelepanu sellele, kui olulised on demokraatlikud protsessid ning kuidas Euroopa Liidu kestvus sõltub sellest. sellega on seotud väga erinevad äh, teemad, liikuvus on üks nendest, nii et kõik äh, meetmed, mis äh, soodustavad kultuurisektori liikuvust, aitaksid Euroopat edasi arendada aga me peame rõhutama ka kodakondsuse mõtet ja ja mobiilsus, Erasmuse mobiilsus on universaalne mobiilsus. me ei ole seda kõike veel saavutanud. me ei, peaksime selle kontseptsiooni selgeks muutma. peame võitlema ebavõrdsuse vastu. väga paljud Euroopa kodanikud tunnevad selle pärast muret. sotsiaalne sammas äh, ning äh, paljusid komisjone tuleks kaasata ja nagu näiteks noorsoogarantii, finantspakett, kultuuriedendus, loominguline Euroopa, kodanike Euroopa, kõik need vajavad toonitamist. ning äh, meil oleks vaja mingisugust väikest äh, tagatist, väiksemat noorte tagatist ning äh, me peame lõpuks äh, minema sõnadelt tegudele. Nende üldiste eesmärkide saavutamiseks äh, tuleks ka toolitada, kui oluline on kultuuri rahastamine, mitte ainult arvudele keskendumine võib-olla kõlab see pisut banaalselt, aga kultuuri ei ole piisavalt toonitatud äh, siiani, seal ei ole piisavalt, see ei ole olnud piisavalt fookuses äh, ning ähm, ei ole meie prioriteetide seas olnud piisavalt tähtsal kohal. me peame näitama, et äh, me tõesti tahame äh, kõikides kõikidel rinnetel tööd teha oma programme ellu viies. me ei saa lihtsalt eesmärke püstitada ja eeldada, et see ei lähe midagi maksma. kolleeg Toomi ALDE fraktsioonist ei ole nii riadata, äh, kuue fraktsioonist ka mitte, proua Pilt, äh, kas teie sooviksite sõna? Eh, mul on kaks küsimust. mul on kaks küsimust me räägime sageli sellest, et programmid peaksid olema selgemad, aga Euroopa Solidaarsuskorpuse mainimist siin ei ole. võib-olla me võiksime sellestki rääkida kainemalt. me ei taha, et jällegi nagu eelmisel korral asju lisatakse viimasel hetkel. ja lõikes neli on ähm, räägitud Euroopa Liidu strateegia inimestevahelisest mõõtmest, ma ei saa, tegelikult ei saa aru, mida siin mõeldakse mida see tähendab. suur tänu ja nüüd ülejäänud äh, kolleegid, kes sõna soovivad ja alustame proua Šoidrovast ja proua Šoidrova, paar minutit. kui pani predsedkinje, ja bych se připojila k té výzvě. ja mina liituksin äh, kolleeg Strojevski üleskutsega leian, et Brexit äh, ei saa äh, endaga kaasa tuua seda, et inimestel lihtsalt jääb vähe, vähemaks vahendeid ja, ja see lünk, see tühimik, mis tekib, peab olema nii väike kui vähegi võimalik. me peame leidma vahendeid, kuidas seda tühimikku täita. koostöö ja kõik see, mida Suurbritannia ehindab, ähm, peab ellu jääma ja äh, kolleeg toonitas õigusega sõna investeeringud, me Euroopa Parlament komisjonina peab rõhutama, et äh, Erasmus pluss ning loominguline Euroopa tähendavad äh, investeeringuid inimkapitali, see on meie arusaam asjadest ja sellest argumendist saavad ka liikmesriigid aru kui me tahame veenda äh, liikmesriike, et meil on vaja vahendeid suurendada nende programmide jaoks, siis tuleb lihtsalt öelda, et, äh, et tegemist on investeeringutega inimkapitali, äh, hariduse parandamine, ligipääsetavuse parandamine, kultuuri parandamine, digitaliseerimise edendamine ja ka kultuuri digitaliseerimine, need on väljakutsed millega silmitsi seisame ning need kaks programmi võivad äh, sellele kaasa aidata. Neid kahte programmi tuleb äh, suurendada, sellepärast et nende kvaliteedi ähm, tõstmine aitab äh, meil olla oma väljakutsete kõrgusel. siin mainiti rännet, radikaliseerimise vastast võitlust, ksenofoobiat ja nii edasi ja nii edasi. Need on kõik väljakutsed, mis ei kao kuskile. digitaliseerimine aga on samuti üks oluline teema ja ilma investeeringuteta kaasata inimkapitali, ei suuda me digitaliseerimise maailmas teistega sammu pidada. suur tänu, proua Kosta. Ehm, suur tänu, esimees. olen nõus sellega, mida proua Trüpfel ja teised ütlesid me peame tõesti toonitama kahte asja ja peame saatma oma poliitilise sõnumi, nii nagu parlamendi resolutsiooniga tegime Erasmus programmi küsimuses. me peame olema ühtsed ning Euroopa peab olema uue põlvkonna väljakutsete kõrgusel äh, ning olema kaasavam, meil on vahendid selle saavutamiseks. ning võib-olla tuleks siin provotseerida natukene ning avaldada survet äh, teistele, et äh, Euroopa kodanikke kaasatakse rohkem. nagu kolleeg Morgana ütles, on see oluline. me ei taha lihtsalt kaitsta Erasmust vaid tahaksime tegelikult äh, ressursse suurendada ja härra Junckeri valges raamatus äh, ning ka Euroopa Liidu olukorra kõnes äh, on mainitud eesmärgi kolmkümmend protsenti mobiilsust, liikuvust üliõpilaste jaoks kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, praegu on see aga ainult viis protsenti. nii et julgust on vaja julgelt tuleb edasi pürgida tiigrihüpetega ja rohkem Erasmust äh, on vaja, on vaja rohkem inimesi koolidesse, vabatahtlikku tööd, sporditegevust ning me peame vaatama, kuidas saab eelarvevahendeid sellesse tegevusse kõige paremini suunata ning ähm, nagu kolleeg ütles, kultuuri äh, tuleb äh, edendada. oleme rääkinud äh, uuest kultuuritegevuskavast kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast alates, kus on meie eesmärgid ning strateegiad, mis puudutavad kõiki ühiskonnavaldkondi, arvesse võetud. mul on üks julge ettepanek kultuur kuulub praegu rubriiki kolm ja tuleb tegeleda rände, kodakondsuse teemaga. mina arvan, et see tooks tuua rubriiki üks tulevik ning konkurentsivõime. ja seda lahingut tuleb pidada ühiselt, et seda eesmärki saavutada. Thank you. Um, as a Briton and a European, I am a great eurooplasena olen suur Euroopa kultuuri austaja ja seetõttu mul on hea meel ka siin komisjonis olla, aga ma olen üllatunud, et äh, parlamendis tööle asudes ma olen kogu aeg pettunud nendes inimestes, kes ei ole sellega leppinud, et Suurbritannia lahkub äh, Euroopa Liidust. parimal juhul oleme lähedane naaber, hea sõber, aga mitte liige lähiajal üks pettumust valmistavaid aspekte on olnud see, et inimesed ei ole õppinud äh, Brexitist. Nad naeruvääristavad ähm, toimunud sündmusi, ei õpi tegelikult sellest mitte midagi ja hea kolleeg, ähm, ütlesite ise, et loomulikult meil on lähimuspõhimõte, aga ja siis hakkasite rääkima sellest, kuidas peaksime edasi liikuma ja see on osa probleemist, kui ei õpita sellest, mis läks valesti, siis eh, kordub mujal üha uuesti ja uuesti. Euroopa kultuur on suurepärane asi, ma nõustun paljude eelkõnelejatega, seda tuleb prioritiseerida. Erasmuse puhul peame olema loomingulisemad, vaatama, kuidas tudengid ja akadeemikud saavad Euroopa-üleselt töötada, aga lahendus ei ole sellises supranatsionaalses organisatsioonis, mida Ühendkuningriik on nüüd jätmas. oluline on inimeste vahel sidemeid ehitada, kokku tuua erinevaid kogukondi, mitte siin äh, elevandiluust tornis üritada asju paika panna, aitäh! suur tänu, härra Matthews! ei ole nii, et me ei aktsepteeri tõsiasja, et äh, Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, me avaldame kahetsust isegi selles osas, et see otsus niimoodi langetati, aga loomulikult on sellel oma tagajärjed ja parlamendi äh, seisukoht on väga selge ka selles resolutsioonis, mille eelmisel nädalal Strasbourgis vastu võtsime nimelt Ühendkuningriik peab ka äh, oma tagajärjed äh, kandma pärast seda otsust ja oma finantskoormat kandma ja selles osas on parlamendi seisukoht täiesti selge, see ei tähenda seda, et me ei äh, aktsepteeriks seda otsust, loomulikult aktsepteerime ja kõik peavad nüüd sellega omamoodi siis hakkama saama, kõik. härra Öflin uh,. Thank you um,. Members are living in cloud. aitäh inimesed elavad kuskil omas mullis, kui nad arvavad, et äh, Suurbritannia lahkumine ei vähenda eelarvet. nagu võib-olla te teate, et me oleme suurimad äh, netosissemaksjad. nüüd äh, jääb kümne miljardi euro suurune lünk ja kultuurivaldkond peab ka kärbetega leppima. kõik Äh, peab, töö on ikkagi teljematerjalist ja vahel juhtub, et sellisel juhul äh, muutuvad inimesed tõhusamaks, leitakse uusi võimalusi, muidu tähendab see ka maksete tõstmist äh, alles jäänud liikmetele, mis ei ole kindlasti kusagil populaarne. nüüd võõraviha, rassism ka see võib ainult kasvada, aga peamiselt äh, erinevaid selle valdkonna kurjategijaid, kuritegusid on sooritatud äh, Euroopasse sisserännanute poolt, moslemite poolt, aga seetõttu tuleb vaadata ja tegeleda ka inimestega, kes on äsja siia tulnud äh, ning tegeleda kultuuriväärtuste edendamisega, vähemuste õiguste edestamine, soolise võrdõigusliku teemaga, seaduses võr-, võrdsusega ja nii edasi. inimesed ei ole muutunud ebameeldivamaks. osaliselt see võõra viha tuleneb ka nende uute sissetulijate käitumisest, seega kulutused ei peaks keskenduma Euroopa kodanike ümberprogrammeerimisele poliitikud peavad ähm, eluga ennast jälle kurssi viima, aitäh. proua äh, Lübetska. suur tänu. arvestades seda, mis siin on juba räägitud, eriti arvestades Ühendkuningriigi kolleegi sõnavõttu, muudan oma sõnavõttu. selge on, et iga otsus viib teatud tagajärgedeni. ja me ka lepime ja mõistame Briti kodanike otsust, aga mitte kunagi ei hakka ma uskuma, ei hakka ma uskuma, et need inimesed, kes hääletasid Brexiti poolt, hääletasid ka selle poolt, et Suurbritannia ülikoolid ja Briti tudengid ei oleks enam ühises Euroopa ülikoolide ruumis. seda ei hakka ma mitte kunagi uskuma, et need, kes hääletasid Brexiti poolt, pooldasid ka seda, et Briti tudengid ei saaks osaleda Erasmuse programmides, liikuvuse programmides ja ma ei hakka kunagi uskuma seda, et need, kes olid Brexiti pooldajad, ei tahtnud, et Briti kultuur oleks osa Euroopa kultuuriruumist. seega vähenenud ressursside valguses ma mõistan, et teatud määral ka meie varud vähenevad, sest see Ühendkuningriigi lahkumine mõjutab ka kultuuri, aga jätkuvalt ma ei usu, et Ühendkuningriik ei saa aru sellest, et kuigi nad enam ei ole Euroopa Liidu liikmed, saa-, saavad nad ju ikkagi Euroopa elus osaleda loomingulisel viisil, osaledes nii kultuuris kui muudes valdkondades, aitäh! Sabine Ferajan ma pean tunnistama, et äh, ma olen täiesti liigutatud, ma tahaksin tänada kolleege Ühendkuningriigi äh, kolleege ja küsiksin nende käest, mida te teete pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, nagu ma aru saan, te ei taha selles äh, mitmeaastases finantsraamistikus eriti osaleda. minu jaoks üsna üllatav muudatus. aga nüüd tõsisemalt mina arvan, et äh, sellest me ju tegelikult ei räägi, Euroopa Liit pole kunagi tahtnud kultuuri jaoks tsentraalorganeid luua, vastupidi, Euroopa Liidu peamine eesmärk on mitmekesisuse säilitamine. mitmekesisus, mida ohustab äh, enamus, äh, oleme me väga palju oma vahendeid suunanud ja see tuleb selgelt välja öelda. aga veel, ja ma arvan, et see peab ka olema klaarimast klaar, Euroopa Liit Äh, elatub äh, sellest, et inimesed äh, saavad ka kultuurilisel tasandil teineteisega kohtuda, kogemusi vahetada ja teineteiselt õppida. ja britid on ju samamoodi alati oma pika ja, ja ilmaliku äh, ja, ja imekspandava ajaloo jooksul teinud, te olete isegi olnud teistes maailma piirkondades ja sealt äh, oma kultuuri midagi üle võtnud. jah, koostöö on vajalik, aga üks asi on selge, kõigepealt me peame mitmeaastase finantsraamistiku ajal mõtlema tõesti sellele, et kuidas me saame hakkama kuidas me kujundame oma eelarve pärast Ühendkuningriigi lahkumist ilma nendeta ja kuidas meie tulevik välja näeb ja see on parlamendi resolutsioonis ka selgelt sees me langetame otsuseid siis, kui teineteisest eraldumise tingimused on selged. ja praegu on meie eesmärk täiesti selge, kõigepealt äh, me peame keskenduma Euroopa kodanike, aga ka Briti kodanike õigustele ja, ja võimalustele mõtlema ka kultuurivaldkonnas on see eriti tähtis äh, meie vahel on ju aastakümneid olnud väga tihe koostöö ja et see, et me järgmistel aastatel sellele peaksime tähelepanu pöörama, on ilmselge. suur tänu, kolm kolleegi on veel sõna palunud ja siis tuleks see arutelu kuidagi kokku võtta, sest et kell kümme on meie ees külaline, keda me ei tohiks äh, panna ootama. Julie Ward järgmisena, palun, ühe minutiga, palun. Well, I am proud. mina olen uhke Briti päritolu Euroopa eurooplane ja mul on häbi olla siin saalis inimestega, kes niimoodi kõnelevad Euroopa Liidust. meie eesmärk on ju töötada rahu ja harmoonia nimel. minu taust ei ole poliitiline, vaid rohujuure tasandil olen koha peal töötanud kõige vaesemate kogukondadega Põhja-Inglismaal ja mina tean, et Euroopa Liit ja loovad ja kultuuriprogrammid pakuvad noortele, mitte ainult briti noortele, vaid toovad kokku erinevaid noori ning see on olnud väga võimustav kogemus ja võimaldanud noortel kasvada enesekindlateks, sest kui nad tutvuvad teistega, õpivad nad ka rohkem enda kohta. Brexit on kohutav katastroof. Tori vagunid jäävad lagunevad ja nagu kogu maailm jälgib ning David Davis sellel nädalal ei ilmunud, ilmunud isegi läbirääkimistele kohale ja Theresa May on kirjeldanud seda kohutavate sõnadega. britid on hukule määratud, me oleme probleemidega silmitsi ja see ei ole mitte minu sugupõlv või teie põlvkond, kes selle eest maksab, vaid noored maksavad ja mul on tõesti häbi, et Patrick O'Flynn ütleb siin komisjoni ees sellist, räägib sellist võõra viha islamofoobset juttu. noored äh, minu valimisringkonnas islami päritolu öö, äh, noor naine tuleb siia sellel nädalal, ta siia parlamendi ette ja öelge talle seda siis näkku, see on kohutav, et te niimoodi siin kojas kõnelete, aitäh. Danke, Herr Diakonu, bitte. Härra Diakonu. Există o vorbă celebră uh, O întrebare importantă. Ce este acela un... E- Üks oluline küsimus on, kes on egoistlik inimene? vastus on, et selline inimene, kes egotistlik on selline inimene, kes hoolitseb rohkem teiste kui enda eest. ma ei tea, kas te teate, aga kultuuriteema on muutunud nüüd Briti teemaks. me kõik oleme seda niimoodi käsitlenud, Suurbritannia on otsustanud lahkuda, aga me oleme veendunud, et me saame ka hakkama, nii nagu me oleme siiani saanud ja läbirääkimiste ajal, kui toimusid eh, läbirääkimised teiste liitujatega, siis eh, majanduslikud edasisammud tuginesid kultuurivaldkonda nii renessansi ajal. Need ei olnud ainult kultuurilised arengud, aitäh. härra Messerschmidt, palun. To... ma ei kavatsenud sel teemal sõna võtta, aga kuulasin nüüd ära need Ühendkuningriigi sõnavõtud. Äh, tahtsin meelde tuletada, et ka homne päev jõuab ükskord kätte. ka Brexiti järgne aeg jõuab kätte ja kas te tõesti usute, et Ühendkuningriik, G7 liige, teiseks kõige olulisem riik maailmas, hakkab lihtsalt kannatama jääb kannatajaks? ei, tegemist on ju riigiga, kes suutis vastu seista kahele maailmasõjale, sai hakkama Napoleoniga. loomulikult pärast Brexitit kultuuriliselt, majanduslikult, poliitilisest jääb ta jätkuvalt maailma majakaks ja head kolleegid, seda ei tasu unustada, sest Euroopas entusiasm seoses teie Euroopa projektiga väheneb ja võib-olla see uus majakas on viie-kuue aasta pärast ka teiste jaoks parem alternatiiv, kui te ei võta kuulda või ei paranda seda olukorda ja kui teie ainuke kaitse on selline hirmutamistaktika, öelda, et me oleme ksenofoobid, islamofoobid, ebademokraatlikud, siis olukord on palju hullem, kui ma üldse julgesin veel ette kujutada suur tänu. ühte asja tahaksin veel rõhutada mina tõesti ei arva, et siin parlamendis oleks mõni parlamendiliige, kes Briti rahva otsust ei austaks. Briti rahvas otsustas enamuse põhjal välja astuda Euroopa Liidust, see on kahetsusväärne, aga nii see on mis meie nüüd aga peame tegema? nii siin komisjonis, siin majas kui ka Euroopa Liidus tervikuna on otsustada abielu lahutuses ja Need arutelud praegu käivad ja me peame ju sellest rääkima, kuidas tulevikus meie omavahelised suhted Ühendkuningriigiga välja näevad ja mitte keegi ei oleks, ei ole siin äh, nüpeldanud Ühendkuningriiki tänasel arutelul, vastupidi, me austame ja tunnistame seda tulemust, aga aru peab ka saama sellest, et äh, see, mis nüüd tuleb ja pärast seda tuleb äh, kuidagi organiseerida mõlema huvides. mitte enamat ega rohkemat. ja selles mõttes äh, ma tahaksin tõesti liituda Sabine Ferraiani teatava hämminguga, nimelt et kui äh, suure murega lähendatakse MFF-ile, et Ühendkuningriik on äh, järgmisest äh, mitmeaastasest finantsraamistikus väljas. kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast lahendage teie oma probleeme, meie siis oma probleeme ja vaatame, kas me sõbralikult kuidagi äh, jõuame teineteisele läheneda ja rohkemast me ju siin ei räägigi suur tänu selle väga põhjaliku arutelu eest. kui lubate, annaksin sõna ka Euroopa Komisjonile, kui ta seda soovib ja siis veel kord Helga Trüppelile lõpetuseks. kui äh, vabandate mind veerand tunniks äh, veel, ma tulen kohe tagasi ja Helga Trüppel oli nõus istungit ka juhatama, tulen kohe tagasi So I ask back, is the commission going to speak? kas komisjon soovib sõna? Yes, please. Madame la president. proua juhataja, suur tänu, et ka Euroopa Komisjonile sõna andsite ja kui lubate, te väga lühidalt äh, sõnaga võtaksin. ma tahaksin tänada me täname selle arvamuse koostamise eest, see on väga tähtis arvamuse meie jaoks ja loodetavasti aitab see kaitsta meie programmide positsioone järgmiste, järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, mis siis käivitub pärast aastat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend. Te olete, nagu te aru saate, jälgime me seda arutelu väga pinevalt. Euroopa Komisjon on huvitatud eelarve Eh, tõstmisest eh, oldud programmide osas ja me toetame teie mm, toetust sellele nimelt, et eh, loov Euroopa ja Erasmus plussi mõjud oleksid nii suured kui võimalikud. järgmine mitmeaastane finantsraamistik komisjoni esimees äh, rääkis kolmeteistkümnendast äh, septembrist, vabandust, komisjoni president rääkis kolmeteistkümnendast septembrist äh, ja andis tegevu-, tegevuskava järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikust. sellest tegevuskavast tuleb välja, et mais kaks tuhat kaheksateist esitab komisjon oma ettepaneku äh, paralleelselt käib töö erinevate programmide ja rahastamisvahendite osas, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest, see töö on käima läinud ja loodetavasti järgmise aasta teisel poolel hakkab see töö ka vilja kandma, kui komisjon hakkab täpsemalt sõnastama ettepanekuid täpsemalt Euro-, Erasmus pluss loov Euroopa ja solidaarsuskorpuse jaoks. aga jah väga oluline on arvesse võtta eelmise finantsraamistiku ehk siis praegu käiva finantsraamistiku õppetundidest õppida. tegemist on ka eelarvega, mis on oluliselt mõjutatud Brexitist ja Euroopa Liidu tasandil on lisaks sellele võetud endale uusi kohustusi loomulikult need kaks asja on omavahel oluliselt seotud, sõltuvad teineteisest ja üldiselt rääkides äh, ütleksin lõpetuseks veel seda, et komisjon tahab lihtsustada mitmeaastast finantsraamistikku, lihtsustada selle rakendamist, rohkem süna-, sünergiat on meie eesmärgiks programmide vahel, parandades juurdepääsu ja iga kulutatud euro mõju tahame kindlasti suurendada kodanike jaoks. tulemuskriteeriumid ja lihtsustamiskriteeriumid ja rakenduskriteeriumid on paika pandud, mille järgi mõõdetakse siis meie edukust. suur tänu ja võtan ise sõna nüüd mulle väga meeldis see arutelu, sest et see kujunes poliitiliseks aruteluks ja kultuurikomisjonis tihti sellist asja ette ei tule tavaliselt äh, täiskogus, aga sellegipärast väga ta- äh,, kasulik äh,. härra Oflin, Messerschmidt äh,, Matthews ja proua Pilde, alustan teist ütleksin veel väga selgelt välja, nii nagu teised kolleegid ka ütlesid ja Petra, Petra Kammerväärts ka, ma olen täiesti aktsepteerinud äh, Briti kodanike demokraatlikku valikut, see on äh, demokraatlik äh, valik olnud ja teil on kõigil õigus seda teha, kui te soovite lahkuda Euroopa Liidust, siis jah, aga ei saa istuda aia otsas, tuleb ühele või teisele poole minna ja selle tagajärgi kanda. mina olen veendunud, et Ühendkuningriigi kodanikele ja Euroopa Liidu kodanikele Suurbritannias on äh, see väga negatiivne lahendus, aga, aga selline see lahendus on. brittide osas ma kahjatsen ka, sellepärast et see on majanduslikult teile väga suur põnts, teie olete teisel seisukohal, ma arvestan teie seisukohti, ma olen ikkagi demokraat, aga minul on ka õigus, nii nagu on teil õigus, öelda välja oma arvamus. ma täiesti aktsepteerin teie otsust, minge ära, kandke ise seda koormat ja oma tagajärgi, no vaatame aastate pärast, kellel oli õigus, eks elu näitab asi on selles, mitte keegi ei ole aktseptee-, ei jäta sinna aktsepteerimata demokraatlikult langetatud rahva valikut, isegi kui mulle see ei meeldi. aga Euroopa Kohtu lahendeid ma aktsepteerin ka, isegi kui nad mulle teinekord ei meeldi. miks? sellepärast, et mulle meeldib õigusriigi põhimõte. ja nüüd siis poliitiline küsimus. kas äh, kas Euroopa tuleviku jaoks on mingisuguseid lahendusi, kas on võimalik äh, riigiülene demokraatia, riikliku demokraatiaga sõlmida äh, ja tagada solidaarsus? mina arvan, see on võimalik, kuid kodanikud peavad loomulikult ka seda arvama, et nad saaksid aru, et kahekümne esimesel sajandil oleks lihtsalt rumal pöörduda tagasi natsionalismi või rahvusriikide juurde, teie arvate teistmoodi ma aktsepteerin seda, mina arvan, et riigiülene demokraatia on võimalik sõlmida riikliku demokraatiaga, regionaalse ja kohaliku demokraatiaga ja lähi, lähimuspõhimõttega ja kahekümne esimesel sajandil on sellist mitmetasandilist demokraatiat vaja, nii et mina mõtlen hoopis teises suunas kui teie. vägivald asi on palju Äh, keerulisem, kui teie arvate, asi ei ole ainult radikaliseeritud moslemites, jah, neid on palju, aga meil on äh, vägivalda ka parempoolsetelt ja vasakpoolsetelt, antisemiite on Euroopas palju, me nende vastu tuleb kõik üheskoos võita, nad ei ole demokraadid. meie tahame oma programmidega just nimelt kõik radikaliseerumise ja vägivalla vormid seljatada, tulgu nad paremalt või vasakult poolt, Saksamaal NSU näiteks, me teame, millised on probleemid, rahv, terrorirünnakud omal ajal Äh, me oleme läbi elanud kõikvõimalikke terrorirühmitusi üle terve Euroopa vasakult või paremalt poolt või ükskõik kust ja kui me ei suuda neid, äh, nende üle võitu saavutada, on see ohuks kõikidele kodanikele ja seda me üritame ka järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga saavutada kultuuri, hariduse ja sotsiaalse kaasatuse projektide saavutada tahan lihtsalt veel kord selgelt veel öelda, Te võite ära minna, aga sellel on oma tagajärjed, mida teie peate ka aktsepteerima. ja nagu ma ütlesin, eks elu näitab, kellel oli õigus, praegu seda otsustada ei saa. Äh, kõigepealt tuleb näha, mis toimuma hakkab. ja me ei ole kunagi küsimärgi alla seadnud Ühendkuningriigi tugevust ja suurust selge, see on võimas riik äh, väga pikkade traditsioonidega, majanduslikul areenil oluline mängur, aga samasuguste probleemide eest täna nagu paljud teised liikmesriigid, sealhulgas minu koduriik Saksamaa, seda võetakse iseenesestmõistetavalt teinekord. ja teised kolleegid nüüd, need, kes ei sea küsimärgi alla Euroopa Liidu öö, äh, säilimist ja tahavad seda parandada, meie programmide härra Štehovski, teil on, Strojevski, teil on õigus, me ei peaks olema äh, väga tagasihoidlikud, vaid pigem ambitsioonikad ja muudatusettepanekuid kindlasti tuleb Erasmus pluss, Loove Euroopa ja teised programmid, loomulikult me tahame neile toetust juurde. me tahame tõesti Euroopa avalikku usaldust suurendada nende programmide osas ja keskenduda Euroopa kodakondsusele, sest et sellest käib tegelikult juttu Euroopa kodakondsusest, mitte äh, riigipõhisest kodakondsusest, me tahame, et inimestevahelised kontaktid jääksid, need on need programmid, millega me tõesti jõuame otseühenduseni kodanikena, kodanikega. Need ei ole programmid, mida kuskilt ülevalt peale surutakse, vastupidi. mina muidugi roheliste liikmena ja liberaalina räägiksin natuke rohkem investeeringutest ja üksikisiku arendamisest, aga noh, eks see on sõnastuse küsimus poliitiline eesmärk on meil kõigil, loomulikult me tahame kõrge kvaliteediga, kõrgemat kvalifikatsiooni saavutada, aga see ei saa olla ainult, ainus eesmärk haridusest ja kultuurist rääkides, sest et inimväärikus ja inimarengu puhul on ka teisi aspekte, mis on otseselt seotud elukvaliteediga ja inimese enese Äh, ka rahuloleku aspektid. sellega ma lõpetan, suur tänu selle väga värvika arutelu eest, minu arust oli see väga kasulik. okei okay,, now we come to the next. ja nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt, proua esineja ütleb, et ta läheb üle oma emakeelele tänulikult. päevakorrapunkt number seitse me kohtume Mayor Killoraniga, kes on Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse direktor. tere tulemast! järgmine päevakorrapunkt on äh, siis nagu ma ütlesin, proua Mayor Killoraniga, proua esimees küsib, kuidas eesnime hääldatakse. tegemist on siis Euroopa öö, ähm, tõ, asutuste tõlkekeskuse direktoriga Äh, nagu te teate, kultuurikomisjon vastutab ka mitmekeelsuse ja äh, keelepoliitika eest ja me oleme vägagi huvitatud äh, selle tõlkekeskuse tööst. viimasel koordinaatorite koskusel, kohtumisel langetasime me otsuse tihedamad kontaktid luua tõlkekeskusega ja neid kontakte hoida ja hiljuti otsustasime oma arvamuse ka eelarve täitmise heakskiitmise osas esitada. meie arvamuse koostajad on härra Strojevski, annaksin sõna proua Killoranile ja komisjoni liikmetele selle keskuse tööst. Teil on kümme-viisteist minutit nüüd proua Killoran oma sõnavõtuks. palun. Good morning, good morning everybody um,. First of all I would like to thank you for the kõigepealt suur tänu, ma tahaksin äh, pöörduda komisjoni poole ähm, ja mul on väga hea meel, et te mind kutsusite, esimest korda saame tutvustada teile oma tööd, pidades silmas seda, et teie töö on mitmekeelne, on ähm, see meie jaoks loomulikult oluline. kõigepealt räägiksin natukene meie taustast, meie arengust, äh, meie klientidest ja ma saan aru, et, et teie komisjon äh, koostab ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu äh, raporti ja seetõttu ma räägiksin äh, sellest tööst ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tööst samuti. meid loodi tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal Luksemburgis ja meil oli alguses seitse klienti. tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal alustasime oma tööd, meie keskuse rolli laiendati, muutva määrusega üheksakümne viiendal aastal, et meie tes-, keskus saaks Äh, tõlkida ka nendele üksustele, kus on oma tõlkekeskused. see koostöö löödi vabatahtlikkuse alusel, et võtta vastu kõik ülejäänud töö Euroopa Liidu institutsioonidelt ning meil on ka teine mandaat aidata kaasa institutsioonide vahelisele koostööle. meie oleme jagatud teenusepakkuja, keeleteenusepakkuja Euroopa Liidu institutsioonidele, oleme ise rahastatud institutsioon, saame Euroopa Liidu institutsioonidelt, ametitelt ning organitelt tasu pakutavate teenuste eest, me ei saa äh, eelarvest otsevahendeid, äh, ehkki selleks on loodud võimalus. meid juhib haldusnõukogu, mina ise olen direktor ning äh, vastutan haldusnõukogu ees meil on kahene ülesanne, kõigepealt oleme keeleteenuste, jagatud keeleteenuste pakkuja, pakume tõlketeenuseid Euroopa Liidu institutsioonidele, ametitele ning teeme ära nende töö ülejäägid. ja samuti on meie ülesandeks edendada institutsioonide vahelist koostööd. miks meid loodi? meie ülesandeks jagatud teenusepakkujana on selge, et mind loodi selleks, et tagada mastaabisääst ning hoida ära seda, et kasutatakse nii-öelda minitõlketeenuseid erinevatest asutustelt, nii erinevatelt väikestelt teenusepakkujatelt pärast seda, kui me oma üheksakümne viiendal aastal oma tööd alustasime, on meie töö arenenud ning tõlke maht on kasvanud, ka keelte arv on kasvanud. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tõlkisime üle kümne koma viie miljoni tõlgi äh, lehekülje või saavutasime selle piiri öö, ähm, oma töö algusest peale ja meie eelarve on äh, ka samuti suurenenud koos Euroopa Liidu keelte arvu suurenemisega. ametikohtade nõukogu on samuti arenenud äh, keelte arvuga ka sammu pidades, aga pärast kahe tuhande üheksandat aastat oleme me oma personali tõsiselt kärpinud, nagu te teate, eelarve pädevad institutsioonid on viieprotsendilise personali kärp-, kärpe eesmärgi seadnud institutsioonidele ning samuti veel täiendav eesmärk sellistele keskustele nagu meie keskus. nüüd on meil sada üheksakümmend viis ametikohta ja kui me vaatame kahe tuhande kaheteistkümnenda, kahe tuhande seitsmeteistkümnendate ja seitsmendaid aast-, seitsmeteistkümnenda aasta perioodi, siis oleme kakskümmend 20 ametikohta kärpinud ning kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal tuleb kärpida veel kaks ametikohta. me teeme seda, kui seda nõutakse, sest oleme alati oma, oma ülesandeid täitnud, aga oleme nüüd saavutanud tegelikult selle piiri, et ähm, kui me veel oma personali kärbime, siis mõjutab see otseselt meie pakutava teenuse kvaliteeti. meie kliendid meil on kuuskümmend viis klienti praegusel hetkel, ametid, erinevad instit-, Euroopa Liidu institutsioonid ja organid. meie asutamismäärusega peaksid pakkuma, peaksid kliendid pöörduma meie poole, kasutama meie teenuseid oma tõlke vajaduste katteks, me katame erinevaid teemavaldki, politsei koostöö, transport, keskkond, kõik, kõik, kõik sektorid on hõlmatud. me pakume erinevaid teenuseid alates tõlkest kuni keelekonsultatsioonini, samuti pakume subtiitriteenuseid oluline on äh, ka rääkida natukene meie ärimudelist praeguses majandusõhkkonnas on tõhusus väga tähtsal kohal ja nagu ma juba ütlesin, meie eelarve, Euroopa Liidu eelarvest otse vahendeid ei saa meie ärimudel on väga tõhus, sellepärast et tegelikult kasutame välisteenuse pakkujaid suure osa teenuste teostamisel ja kvaliteedikontrolli teostavad meie koosseisulised tõlkijad. väga tõhus ärimudel seega peame mitmekeelsuse poliitikast kõvasti rangelt kinni, äh, kõiki keeli äh, kohtleme võrdselt ja tõlgime kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse äh, ja ka mitte Euroopa Liidu keeltesse, mis moodustavad umbes üks kuni kaks protsenti meie tõlkemahust. igal aastal tõlgime umbes seitsesada viiskümmend tuhat lehekülge, see on üsna suur maht ja see on seotud ka intellektuaalomet-, no omandiametiga. sihtkeeled ja algkeeled inglise, saksa, hispaania, itaalia, poola keelest on meie tekstid tavaliselt ja need tõlgitakse kahtekümmet nelja erinevasse keelde, nii nagu kliendid soovivad. kvaliteedimudel kvaliteedi tagamise mudel on väga range, meil on oma konkreetsed hanketingimused, meie kliendid tegelevad erinevate teemavaldkondadega ning seetõttu peavad olema meile hankesüsteemid paigas eri väljaõppega välisteenuste pakkujatega kes võivad pakkuda nagu näiteks äh, õigusvaldkonnas, lennunduse valdkonnas, äh, transpordivaldkonnas ja nii edasi ja ekspertteenuseid ja meie süsteem on väga dünaamiline kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta saavutused. mind nimetati kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jaanuaris ametisse ning haldusnõukogu otsustas eh, paika panna viieaastase strateegia, mis direktori mandaadiga kattub. seetõttu töötasime välja viieaastase strateegia ning meie eesmärk selle strateegiaga seoses on äh, saavutada tipptase jagatud äh, teenuse pakkujana Euroopa Liidu institutsioonidele kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. üksikasju võite lugeda slaididelt. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võtsime kasutusele ka uue töö äh, tööjaotuse süsteemi ECTT, seal on uus kliendiport, portfell, uus äh, vabakutseliste portfell ning äh, töö jagamise süsteem, mis võimaldab äh, tõlke, tõlkeid jagada kohe, kui me need kätte saame. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal näete peaaegu seitsesada viiskümmend tuhat lehekülge tõlgiti ära ning kaubamärgid moodustasid üle kuuekümne ühe protsendi sellest mahust, dokumendid üle kolmekümne kaheksa protsendi kes on meie suuremad kliendid? meie suuremad kliendid on siin Euroopa Liidu Intellektuaalomandi äh, Amet, Euroopa Kemikaalide Amet, Euroopa Ravimiamet, Euroopa Põhiõiguste Amet, Euroopa äh, Rände Tugiamet tahtsin rääkida ka meie eelarvest kahe tuhande kümnendast aastast alates, et teil oleks mingisugune ettekujutus, kuidas meil rahadega lood on. kahe tuhande kümnendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani olid tulud suuremad kui kulud, nagu slaididelt näete, pärast kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates on meil olnud defitsiiteelarve täiesti teadlikult selleks, et vähendada eelmiste aastate kogutud eelarve ülejääki. miks? sellepärast, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal lõime stabiilsus hinnareservi selleks, et tagada hinnastabiilsuse äh, juhuks, kui äh, tõlkide kui tõlkenõuded äh, hakkavad kõikuma. sellel on olnud negatiivne mõju siis viimastel aastatel ja eelarve pädevad institutsioonid on teinud ettepaneku, et reservi tuleks vähendada, seetõttu otsustasime negatiivse eelarvestamise põhimõtte kasuks kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates, aga aasta lõpuks on meie eelarve alati olnud tasakaalus, mis on loomulikult eelarvestamise, pädeva eelarvestamise aluseks. meie eelarve on sõltunud tõlkenõudlusest, nagu te näete, äh, hinnad äh, on vähenenud kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ning äh, eelarve negatiivne tulemus samuti on sellega seotud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaanuarist on meil uus eelarvestruktuur mille eesmärgiks on selle eelmiste aastate eelarve ülejäägi kogumi vähendamine. uus hinnast-, hinnastruktuur toob kaasa selle, et kui tegemist on mingisuguse tõlkesisuga, mis on tõlkemälus juba olemas, siis kliendid saavad sellest ka kasu. meie viimase üheksa 9 kuu kogemused näitavad, et kliendid on äh, kokku hoidnud keskmiselt kuusteist protsenti oma tõlkekuludest, selle tõttu see on äh, tõesti väga suur kulu kokku, kulude kokkuhoid ja seda on meie kliendid äh, kahel käel tervitanud. tulevikus ei saa me aga paraku vältida seda, et tõlkehind tõuseb uue hinnastruktuuriga. loomulikult meie eelmiste aastate eelarve ülejääk väheneb ja reserv vähendab, väheneb ja see defitsiit ei peaks pikaajaliselt jätkuma eelarvedefitsiit ning me ei saa ei üle ega ümber sellest, et äh, tulevikus tuleb tõlkehinda tõsta. lõpetuseks Äh, pidades silmas teie äh, tööd ning mitmekeelsust, tahaksime rõhutada, et meiegi omalt poolt aitame Euroopa Liidu mitmekeelsusele ke kaasa ja mitmekeelsus on oluline ka Euroopa Liidu legitiimsuse seisukohast, kodanikud peavad saama suhelda omaenda keeles, meie äh, täidame oma ülesannet, tehes koostööd oma klientidega, pakkudes neile tõlketeenuseid nendes keeltes, mida kõige rohkem soovitakse. nagu näiteks IATE terminoloogia andmebaas, andmebaas on maailma kõige suurem terminoloogia andmebaas, tegemist on institutsioonidevahelise andmebaasiga, mida meie keskus institutsioonide taotlusel haldab, siin näete, kui palju on otsinguid teostatud IATES kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, see arv on üüratu, üle kahekümne seitsme koma viie miljoni ähm, ja nii edasi ja nii edasi praegu töötame jääte kahe kallal, see seda saab hakata kasutama kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. see koostöö toob kasu meie kodanikele nagu ma rõhutasin, kõige olulisem on mitmekeelsus meie jaoks ja sellest lähtuvad ka meie teenused, kui vaatate, mida me oleme teinud näiteks Euroopa Kemikaalide Ametiga, siis äh, nemad on oma koduleheküljel nüüd äh, kemika-, kemikaalide terminoloogia andmebaasi kättesaadavaks muutnud, kus on kemikaalide terminoloogia kõikides Euroopa Liidu ameti, ametlikes keeltes äh, olemas, samuti Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse amet, nende jaoks oleme töötanud välja Äh, sõnastiku äh, selle valdkonna terminoloogiast, praegu on see inglise keeles, aga töötame ka teiste keeleversioonide kallal. ja Euroopa Liidu varjupaiga küsimuste tugiamet ning ümberpaigutamise programm, äh, siin oleme välja töötanud rakenduse, mis võimaldab erinevates mitte Euroopa Liidu keeltes informatsiooni leida inglise keeles, araabia keeles, saraani keeles ja nii edasi ja nii edasi äh, kõikidele rändajatele on see mõeldud. selliseid teenuseid pakume siis oma klientidele. ja mis puudutab äh, Euroopa Liidu ameteid ja ülevaateid nendega seoses, ähm, me oleme seda teinud kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates mitmekeelsuse edendamise eesmärgil kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani on toimunud muutused äh, mitmekeelsuse poliitikas ning mitmekeelsete tavade küsimuses Euroopa Liidu ametites ning samuti mitmekeelsete äh, keele äh, mitmekeelsete veebilehekülgede küsimuses loodan, et lubate meil lõpuks, lõpetuseks mainida ka meie enda kodulehekülge, millega saate tutvuda kahekümne neljas Euroopa Liidu ametlikus keeles loomulikult. loodan, et te olete rahul meie tööga ning olen valmis vastama teie küsimustele, Dankeschön. mikrofon, palun. mikrofon, mikrofon. suur tänu ka minu poolt äh, selle tõesti väga huvitava ülevaate eest äh, teie töö kohta. enamus meist äh, ei olnudki sellega vist väga hästi kursis ja selles mõttes oli sellest meile väga palju kasu ja suur tänu ja minu poolt ka tere tulemast meie komisjonile. kõigepealt annan sõna härra Strojevskile, kes on meie arvamuse koostaja Tõlkekeskuse eelarve täitmise heakskiitmise osas ja sõna siis ülejäänutele pärast, kellel on küsimusi või äh, märkuseid. Äh, härra Strelski, teil on sõna. daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada selle raporti eest, selle info kogumi eest, mida te meile tutvustasite selgub, et äh, oli hea otsus teie raport äh, sellest raportist välja jätta. siiani on meie raportit peetud alati selliseks kogumikuks, aga me jätsime selle välja, et saada teie kohta rohkem teada, et äh, saada paremat aimu teie ülesannete kohta, aga ma ei arvanud, et et äh, sellega kaasneks nii palju üllatusi, enamik nendest on küll positiivsed üllatused, selge on, et te olete väga tõhusad, et te olete palju ära teinud ja et te äh, saate hakkama ka väga konkurentsitihedas valdkonnas, see on oluline. aga paar asja tekitasid ka muret. nimelt äh, personalikärped, nagu te ütlesite see puudutab nii personali kui personali, kelle töökoormus üha kasvab ja lisaks ka eelarvekärped, mis lähiajal võib-olla mõju ei avaldagi, aga seda mõju tunnetatakse tugevamalt tõenäoliselt pikemas perspektiivis. seega võib-olla neid kärpimisi tuleks kärpida Mm, murettekitav on see, et komisjoni esindajad siin täna ei ole, aga edastame oma seisukohad äh, olulistele inimestele, sest et siin on kolm põhiteemat. esiteks tuleb kaitsta mitmekeelsust. andmebaasi tuleb laiendada me peame meeles pidama seda, et teatud keeled kaotavad sõnu, isegi sõnade kategooriaid, asjad lähevad kaduma, mis meie arvates on vanamoodsad, aga tegelikult nad peaksid olema ressurssides ikkagi kättesaadavad, et me ei jääks vaesemaks, et me ei jääks neist ilma. praktikakohti on vähendatud ma tahaksin teada, miks see nii on, sest see muutus oli üsna järsk. sest need praktikakohad äh, parandasid inimeste keelteoskust, nad äh, tundsid ennast kultuuriruumis kindlamini, neil oli lihtsam tööturule siseneda ja meie saalis siin ei pea rõhutama seda, et keeleoskus on oluline, et see aitab paremini analüüsida teatuid sündmusi, kriisiolukorras paremini reageerida, aitab leida lahendusi probleemsetes olukordades. ma tean, et teie ei vastuta tõlke eest, te vastutate kirjaliku tõlke eest, mitte suulise, aga koostööd teiste institutsioonidega on võtmetähtsusega ja suur tänu selle koostöö eest. meie arvamus on positiivne, selles pole kahtlustki, aga toome välja selle, et neid kärpeid tuleb äh, vähendada, sest see hakkab mõjutama ka juba teie töö kvaliteeti. ja komisjoni nimel suur tänu selle ettekande ees, see ei olnud liiga pikk, see oli väga täpne ja seal olid väga konkreetsed numbrid ära toodud, aitäh! suur tänu, Sabine Ferhaien! jah, kõigepealt äh, tahaksin ka oma poolt tänada selle ülevaate eest äh, oma töö kohta, aga suur tänu ka selle tehtud töö eest. ühes punktis on mul veel üks küsimus äh, üsna tihti ostetakse tõlkeid sisse. ehk teisisõnu, kirjalikud tõlked äh, ostetakse sisse äh, allhankijatelt, kes äh, siis töötavad nii-öelda vabal turul ja üsna tihti tekib meil olukord, et kui inglisekeelne tekst on algtekst ja teie lüümikutelt on ka seda näha, et inglise keel on see peamine algkeel, ka teie puhul tekib see probleem, et üks sõna võib omada kümmet erinevat tähendust, see tä-, õige tähendus tuleb välja ainult konteksti põhjal, kuidas teie siis äh, tagate selle, et allhankijatele vaatamata valitakse õige kontekst? üsna tihti on tekkinud tõesti see olukord, et tõlkes äh, on valitud hoopis vale sõna, mis kannab teist äh, tähendust, kuigi inglisekeelne tekst äh, on täiesti tipp-topp, äh, aga lihtsalt teised keeleversioonid ei vasta. kuidas struktuurselt tagada, struktuurselt see, et asja mõte ka tõlgitud tekstides on see. suur tänu, minu meelest väga tähtis küsimus meie jaoks. sest seda tõesti üsna tihti juhtub, eriti siis, kui tegemist on tehniliste aruteludega mis ilmselt ka kirjalikele tõlkidele ei ole väga arusaadav. sest et võib-olla alati tehniliste terminitega või valdkondadega nad ei ole alati kursis. aga loomulikult eh, ühelt poolt teie elu teeb eh, meie elu palju lihtsamaks, aga on ka selliseid lõkse, kuhu teinekord äh, kukutakse ja komistuskive tekivad ja siis me peame hakkama esialgsest tekstist näpuga järele ajama ja leiame hoopis, et esialgu mõeldi hoopis midagi muud. proua Kosta. Silvia. Sì, però volevo ringraziare molto perché questa panorama... ma tahaksin teid südamest tänada, sest see oli väga põhjalik ülevaade ja sellest on äh, parlamendile ja meie komisjonil suur abi ja suur, suur tänu tehtud töö eest viimastel aastatel. kuulsime probleeme, millega te silmitsi seisate eelarve osas, uue lähenemise vastuvõtmise osas, isegi nende tehnikate osas, kuidas seda eelarvet kõige paremini ära kasutada seega võimalus kulusid kärpida, mida kõik ju Euroopa institutsioonid on üritanud teha, seda tuleb veel analüüsida. meie tähtajaks on aasta kaks tuhat kakskümmend ja me üritame neid ressursse natukene suurendada võib-olla mitte aastal kaks tuhat kaheksateist, aga meil on ka mitmeaastane finantsraamistik, aga mul on üks küsimus, üks asi pakub mulle huvi. ma näen, et te tahaksite uusi teenuseid pakkuda. ma tahaksin seda paremini mõista, mida see tähendab, kas, mis on see otsetõlge ja veebipõhine tõlge, oleks huvitav näha kuidas me saame kvaliteeti tagada, sellepärast et veebitõlge ei ole alati väga täpne. nüüd äh, teie ei tegele mitte ainult äh, sõnasõnalise tõlkimisega, vaid on ka väga palju kultuurilisi, juriidilisi aspekte, kus sõnastus erineb ja sageli tõlked ei ole täiuslikud või näiteks juriidilistes kontekstides itaalia keelest inglise keelde ja vastupidi, kas kas kvaliteet turul on parem või halvem, aitäh um,? Julie Ward, palun. Really appreciate... ma tahtsin öelda, et ma tõesti hindan seda ülevaadet mida me siin täna kuulsime. meie komisjon tõesti peab selle eest seisma, et mitmekeelsus Euroopas säiliks, see on osa meie tööst siin. et me austame ja soodustame mitmekeelsust meie peame olema eestkõnelejad oma fraktsioonides ja erinevates komisjonides minule pakkus huvi eriti see teiste keelte loetelu, mitte Euroopa Liidu ametlike keelte loetelu, vaid täiendavate keelte loetelu, millega te töötate, ma ei ole veendunud, et inimesed on sellest väga teadlikud ja see on oluline, arvestades meie suhteid teiste riikidega kultuuridiplomaatia strateegia valguses, eriti Frederica Mogherini on seda teemat edasi arendanud, seega ma tõesti toetan teid ja suurepärane, et te olete täna siin meie juures. üks märkus veel. mina pakun noortele palju võimalusi tulla minu kontorisse, tutvuda parlamendi tööga ja mõned on tulnud, sest neile pakub huvi mitmekeelsus ja kohtumine suuliste tõlkidega on olnud nende jaoks väga huvitav. ma ei tea, kas neil oleks võimalik kohtuda ka teie kolleegidega, aitäh! suur tänu! annaksin nüüd võimaluse ka Euroopa Komisjonile sõna võtta, kas te tahate osaleda selles arutelus? palun, teil on sõna suur tänu, proua esimees. Äh, tahaksin rõhutada, et komisjon usub, et põhjused, miks loodi see keskus aastal üheksakümmend neli, need põhjused on jätkuvalt öö, äh, olemas. me leiame, et see on kõige kulud tõhusam viis mitmekeelsuse tagamiseks, seda on juba ka korduvalt öeldud, et mitmekeelsus on kõikide Euroopa Liidu institutsioonide jaoks oluline, kodanike jaoks oluline ja mis puudutab kärpeid, personalikärpeid, siis tahaksin rõhutada, et neid kärp-, nende üle läbi räägitakse iga-aastaselt, kolm institutsiooni, parlament, nõukogu ja komisjon lepivad selles ühiselt kokku ja tahaksin veel kord rõhutada, et personali arv jääb samaks kuni aastani kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist ja kaks tuhat kakskümmend mingeid kärpeid ette nähtud ei ole, aitäh. suur tänu ka Euroopa Komisjonile ja kui lubate, annan proua Kiloranile veel kord äh, sõna, et vastata nendele paljudele mitmekesistele küsimustele. My... aitäh, üritan vastata siis äh, nendele küsimustele. nüüd, äh, mis puudutab eelarve ja personalikärpeid, siis elu on selline, meie lähme eluga edasi, teeme tööd edasi ja mul oli hea meel kuulda, et äh, personali arv jääb samaks pärast aastat kaks tuhat kaheksateist. me teame, milline on reaalpoliitika, aga hea meel, et rohkem kärpeid ei tule. nüüd, mis puudutab praktikakohti, siis ka meil on praktikandid, kes õpivad meie keskuses, vaatavad, kuidas meie tõlgime, mis puudutab proua Wordi sõnavõttu, siis me oleme avatud, kui inimesed soovivad meie juurde tulla ja praktikas osaleda, siis nad on väga teretulnud. Need äh, kohad äh, on, äh, nendest antakse avalikult teada. nüüd teenuse sisseostmine on olnud osa meie tööviisist algusest peale ja kui te vaatate siis ka teised kohaldavad seda ärimudelit. tegelikkus on selline, et lähiaastatel institutsioonid ostavad äh, üha rohkem seda teenust sisse. meie ärimudel on olnud äärmiselt tõhus, sisseostmine on osa meie tööviisist ja enne, kui me selle töö klientidele edastame, vaatavad selle üle ka meie koosseisulised tõlgid. kuidas siis see toimub, meil on konkreetsetes valdkondades avalikud konkursid, näiteks lennunduses. seega meil on ka veendumus, et välisekspertidel on see vastav pädevus. terminoloogia küsimus on väga oluline, sest kui terminoloogiat ei tunta, siis tõesti tekivad sellised olukorrad, nagu te ka täna käsitlesite meie kogemus on näidanud, et et lähteteksti kvaliteet on oluline, kui lähtetekst ei ole tippkvaliteediga, siis paratamatult tõlkidel tekib väga suuri probleeme selle teksti tõlkimisega. ma rõhutasin küll, et inglise keel on peamine lähtetekst, siis saame tegelikult dokumente ka teistes keeltes ja töötame kliendi huvides, mis keeles me kliendi teksti saame, mis keelde seda soovitakse, meie lähtume lihtsalt sellest. proua Kosta küsis uute teenuste kohta kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend strateegia kohaselt eh, jätkame oma teenuste väljaarendamist ja arendame ka uusi teenuseid, ehk siis uus veebipõhine tõlketeenus, sest kõikidel äh, asutustel on oma, institutsioonidel on oma kodulehed, need on mitmekeelsed ja meie tahame käivitada selle veebiteenuse ametitele järgmisest aastast. meil on ka viieaastane strateegia. me teeme komisjoniga tihedat koostööd, MTC tõlkesüsteemi väljaarendamine mis integreeritakse meie lahendusse lähiaastatel. masintõlge saab olla ainult abi meie inimtõlkidele. kvaliteedi tagamiseks on vaja ikkagi inimesi, masintõlge on lihtsalt äh, abivahend, mis aitab meil kvaliteetset tõlget äh, toota. ma loodan, et vastasin kõikidele küsimustele mis puudutab kulutõhusust, siis praegune mudel on meil tõesti aidanud tõlkekulusid kärpida, sest teenust sisse ostes vähendame koosseisuliste tõlkide arvu, aga meil on vaja ka koosseisulisi tõlke, sest ainult sisseostetud teenusena ja lihtsalt tõlgitud teksti edastamisega me ei suuda tagada seda kvaliteeti ja meie tahame ikkagi lõppude lõpuks kvaliteetset tõlget pakkuda. ma loodan, et sellega vastasin küsimustele, aitäh! suur tänu selle eest, et te täna meie kohtumisega liitusite, et meie küsimustele nii hästi vastasite ja suur tänu, et meil esimest korda üldse, äh, vähemalt sellest ajast, kui mina siin parlamendis olen, oleme me saanud teiega kohtuda, meie oleme ju tegelikult äh, teie äh, tõlkekeskusest vastutavad ja mulle tundub, et see on ühe ilusa sõpruse alguseks, nii nagu omal ajal filmilinal öeldi aga loodetavasti me siis tulevikus tõesti saame oma tööd koos oma koostööd, vabandust, jätkata ja tänane arvamuste vahetus oli esimene paljude tulevaste seas. suur tänu selle eest, et meie koosolekuga liitusite täna, suur tänu selle suurepärase töö eest, mis meid kõiki igapäevases elus aitab meie elu lihtsamaks teeb, on selge, et ilma kirjaliku tõlketa ega ka ilma suulise tõlketa, mis istungeid alati saadab, oleks me me kompamas pimeduses, aga mitmekeelsus on Euroopa Liidu üks äh, kohustustest, see on näiteks meie kultuurilisest mitmekesisusest, see on kallis vara, mida tuleb kaitsta ja kui ma teie sõnavõtust õigesti aru sain, siis te viitasite natuke ka sellele, et kirjalikud tõlked saavad olla nii head kui algtekst seda on ja et võib-olla oli see ka kerge üleskutse selles suunas, et äh, rahvasaadikud ei peaks alati pingutama ja ponnistama inglise keeles äh, teksti koostada, mida nad võib-olla alati ei äh, väga hästi ei valda ja see teeks võib-olla tõlkide ja tõlkijate töö ka võib-olla natukene lihtsamaks. me teame, et alati ei ole see võimalik, mõnikord on probleemiks aeg ja et seda ei ole ja otsustatakse, et teeme kohe algusest peale inglise keeles, et nii läheks justkui lihtsamalt, aga ma arvan, niimoodi sain ma teist vähemalt aru, et emakeeles kirjutatud tekst on teie jaoks alati lihtsam ümber panna kui kellegi poolt inglise või prantsuse keeles ponnistatud tekst, kui tegemist ei ole emakeelt rääkijaga. nii et suur tänu, te kuulsite ära härra Strojevski seisukoha. ma arvan, et meie arvamus saab tõesti olema väga positiivne teie töö osas, ehk mis puudutab siis eelarve täitmise heakskiitmist ja ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et tulevikus peame me ka ähm, keskenduma sellele, et teie vahendeid, teie kasutuses olevaid vahendeid eelarvest veelgi ei kärbitaks. ja kui Kultuurikomisjon äh, saab teid kuidagi aidata, siis palun ärge põrkuge tagasi ja võtke meie ühendust ja me vaatame, mis teha annab. suur tänu, suur tänu, et meiega liitusite ja, ja tervitage oma kaastöötajaid ja neile ka suur tänu tehtud töö eest. aitäh! nii. me peame väikese pausi tegema, natukene peaksime värsket õhku hingama. tavalistel saadikutel või reasaadikutel on vabandust, ei, siiski vabandab proua esimees, ühe asja unustasin ära. ei ole veel kellelgi pausi sellepärast et nüüd äh, veel kord kinnine istung. Need, kes Euroopa Parlamendi saadikud ei ole või parlamendiliikmed otsesed kaastöötajad, palun lahkuge saalist. see kehtib muuseas ka Euroopa Komisjoni liikmete jaoks